Colleghi, iniziamo subito con un caloroso benvenuto a Jacob Zuma. kallid kolleegid, alustame oma koosolekuga. meil on siin Lõuna-Aafrika president Jacob Zuma, kes hoolimata oma tihedast päevakavast Brüsselis oli siiski huvitatud ka meile väikese visiidi tegema. president Zuma ma arvasin, et väga hea oleks ka Arengukomisjoni esindajad siia kutsuda, samamoodi nagu ka Pan-Aafrika parlamentide delegatsiooni esindajad siia teiega kohtuma, nii et nemad on ka täna kohal. mul tuleb kahjuks kell kümme või hiljemalt veerand üksteist siit koosolekusaalist lahkuda, sest ma kohtun Kim Albertiga, vabandust, kuningas Albertiga Belgiast nii et aega on meil vähe, seepärast teen ainult väga lühikese sissejuhatuse. härra Suuma, meie leiame, et Lõuna-Aafrika on meie jaoks väga tähtsaks partneriks, mitte ainult majanduslikus ja majanduslikus mõttes, vaid ka selleks, et tagada rahu Aafrika mandril. ja meil tuleb ka üheskoos võidelda kliimamuutuste vastu. seepärast oleksime väga huvitatud teie visioonist Lõuna-Aafrika suhetest Euroopa Liiduga ja Lõuna-Aafrika rollist Aafrikas, mõeldes just mitmepoolsele koostööle ÜRO raames. kuna meil ei ole väga palju aega, siis annaksin kõigepealt sõna teile, härra president, ja tere tulemast! circa dieci-quindici minuti per il suo intervento. Thank you, Tim, for your intervento. Thank you very much. suur tänu, austatud härra välisasjade komisjoni esimees, austatud arengukomisjoni esimees, austatud Aafrika, Lõuna-Aafrika delegatsiooni liikmed, daamid ja härrad täna olen ma esimest korda Euroopa Parlamendis ja ma tänan president Puuseki sooja vastuvõtu eest ja kohtumise eest, mis meil täna hommikul toimus. me arutasime arengukoostööd, ülemaailmseid jõupingutusi, kliimamuutusi, Euroopa Investeeringupanga koostööd Lõuna-Aafrikaga ja arutasime seda kuidas kaasata Euroopa Liitu rohkem nendesse protsessidesse. meie suhted Euroopa Liiduga on arenenud meie demokraatia arenguga paralleelselt. meie suhted said alguse kuusteist aastat tagasi ja Lõuna-Aafrika Euroopa Liidu tippkohtumine on seda ka peegeldanud. Euroopa Liit on alul, oluline investeeringute ja kaubanduspartner meie jaoks. meie struktureeritud koostöö sujub hästi, see puudutab energiat, jätkusuutlikku arengut, kaubandust, teadust ja tehnoloogiat, tervishoidu, me tegeleme konkreetsete programmide ja projektidega. hindame seda, et tuhande üheksasaja üheksakümne neljandast aastast alates on Euroopa Investeerimispank eraldanud üle kahe miljardi euro nelja, üle neljakümnele projektile, mis on täiendanud meie valitsuse tegevust kõige kriitilisematel hetkedel meie arengus, kõige olulisemates sektorites on saavutatud paremaid tuge-, tulemusi infrastruktuuri, energia, VKE-de sektoris ning samuti on aidatud kaasa mikrofinantseerimisele. investeeringud infrastruktuuri arengusse toodi ka välja ka kahe tuhande kümnenda aasta FIFA maailmameistrivõistluste korraldamise ajal ning Euroopa Liit on Lõuna-Aafrika arengukogukonna tähtis partner, on partner Aafrika Liidule ning Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikidele. kõik see tegevus kinnitab et Euroopa Liit saab olulist rolli mängida arengumaade edasiarendamisele. partnerlus Aafrika ja teiste arengupiirkondadega peab tugevnema selleks, et täiendada regioonide arengukavasid. seoses sellega toimub novembris ka Liibüas Aafrika-Euroopa Liidu tippkohtumine ja see on väga tähtis sündmus, see peaks andma mõlemale osapoolele võimaluse kinnitada veel kord valmidust koostööd teha ning arutada, kuidas parandada ühistrateegiate väljatöötamist ka kahe tuhande kümnenda aasta järgsel perioodil Aafrika võimalused on veel äh, täielikult ära kasutamata, loodame, et partnerlussuhted annavad Aafrikale uusi võimalusi. loodame, et meie partnerlus on loov, realistlik ning toimib ühtse kollektiivse juhtimise alusel ÜRO milleeniumi arengu eesmärkide läbivaatamise kongress peab samuti arvestama kahe tuhande kümnenda aasta järgse perioodiga. daamid ja härrad, Euroopa Liidu suhted Aafrika, Vaikse ookeani ja Kariibi mere riikidega on väga olulised, eriti kaubavahetust arvestades praeguse majanduslepingu läbirääkimistel on tekkinud raskusi, mis aga viitab sellele, et läbirääkimiste paradigmat tuleks muuta. Euroopa Liidu Aafrika teine tippkohtumine kahe tuhande seitsmendal aastal toimus Lissabonis ja seal räägiti nendest teemadest pikalt-laialt, kuid me ei liikunud edasi. IPA grupp on aga ikkagi valmis jätkama eh, läbirääkimisi ja minema lõpuni, kuid me tahame toonitada, et eh, tuleb keskenduda eelkõige vastastikku kasu toovale lõppkokkuleppele, mis toetab regionaalseid arengu plaane ning äh, eriti äh, lahendamata küsimuste puhul, mis äh, vajavad lahendamist selleks, et lõppkokkuleppele jõuda. Doha läbirääkimiste vooru lõpuleviimine peab samuti tagama selle, et kaubavahetus maailmas muutuks õiglasemaks ning toetaks ka arengukavasid, millest osalevad rohkem kui kaks kolmandikku WTO riikidest. daamid ja härrad, Euroopa Parlamendil on ülioluline roll Euroopa Liidu suhete jälgimisel, arendamisel Lõuna-Aafrikaga, aga mitte ainult, vaid kogu Aafrikaga ning arengumaadega üldse meie usume, et Euroopa Parlament võib olla, olla liikuma panev jõud, soodustamaks teineteise mõistmist arenguriikide ja arenenud riikide vahel. seetõttu tahame me koostööd teha vastavate komisjonidega, et lahendada regionaalseid ning kontinendile tähtsaid küsimusi ootame suure huviga rahvusvahelise kaubanduse komisjoni visiiti Lõuna-Aafrikasse oktoobris, et arutada nimetatud, eelnimetatud küsimusi süvitsi. ja meil on head suhted ka Lõuna-Aafrika eh, delegatsiooniga ning eh, Pan-Aafrika delegatsiooniga, samuti kuuluvad nende eh, komisjonide liikmed AKV parlamentaarsesse eh, assambleesse, mis aitab kaasa eh, vastastikuste suhete süvendamisele ning teineteise mõistmisele. ülemaailmne kriis ning maailma majanduse globaliseerumine on toonud välja vajaduse jätkusuutliku partnerluse järele, mis toetab ka säästlikku arengut. me oleme seda teinud, me jätkame oma strateegilise partnerluse arendamist Euroopa Liiduga ja me usume ka, et partnerlus võib kujuneda tugevaks ning toetada meie arengukava, kui mõlemad osapooled on pühendunud oma kohustustele, mis toob kaasa hüvangu nii Lõuna-Aafrika kui ka Euroopa Liidu rahvastele. suur tänu, eh, et te eh, mind siia kutsusite, et te andsite mulle võimaluse kõnelda teie ees, aga ma olen täiesti eh, teadlik sellest, et aeg on piiratud ja ma mõistan, et demokraatia saab olla tugev ainult siis, kui rahvaesindajad parlamendisaadikud saavad kaasa rääkida eh, juhtimisprotsessis ning eh, protsessides, mis aitavad kaasa rahva hüvangule, tänan. suur aitäh, härra president, tõesti aega on meil väga vähe. nii et ma teen ise väga lühidalt ja palun ka teil oma kõne ajast kinni pidada, annaksin nüüd sõna kolleegile, arengukomisjoni aseesimehele sõna, proua Striflerile ja igal kõnelejal on üks minut. nii et loodetavasti saavad kõik sõna. jah, aitäh. Lõuna-Aafrika on vastavalt OECD-le üheks äh, tugeva, tärkava majandusega riigiga. kuidas näete teie oma rolli Aafrika mandril ning äh, seda eelkõige just majanduskasvu tagajana. me teame, et äh, riigis on äh, ka veel suuri erinevusi vaesuse osas. ma tahaksin samuti teada, kuidas te näete te oma suhteid Euroopa Liiduga ja tulevasi arenguid? Okay. härra Cashman, Lõuna-Aafrika delegatsiooni president. Uh, suur tänu, me kohtusime varem juba president Zumaga ning ma praegu enam sõna ei võta. härra Kaaler, palun. Pan-Aafrika delegatsiooni juht. ma vastan samamoodi. Louis Michel, palun. jah, aitäh me teame kõik, et te olete väga olulist rolli mänginud vahendajana paljudes konfliktides Aafrikas ja ma tahaksin äh, lihtsalt, kuna aega on vähe, äh, peatuda Zimbabwe olukorral. ilma teie vahendustegevuseta Zimbabwe ei oleks liikunud selles suunas, nagu ta liikus, olgugi et endiselt on väga palju ka selliseid hämaraid äh, kohti. aga te teate, et Euroopa Liit et äh, omab endiselt piiravaid meetmeid Zimbabwe osas ja ma tahaksin teada, mida teie neist meetmetest arvate. kas te arvate, et need on asjakohased, kas see äh, aitab kaasa või on see vastutöötav? aitäh! suur aitäh ja proua Svensson! härra Svensson! Te teate kindlasti Lõuna-Aafrika kooliprojekte, mis puu-, puudutavad rohkem kui kuutekümmet tuhandet õpilast, kes võitlevad HIV-ga. me oleme näinud, et äh, projekt on äh, edukas olnud, äh, selle projekti rajaja Rootsis tervitab teid. HIV on tohutu suur probleem, AIDS on samuti probleem nii Lõuna-Aafrika Vabariigis kui üldse Aafrikas. kas teil on mingeid radikaalseid konkreetseid ettepanekuid, kuidas selle haiguse levikut peatada. ma tahaksin ka väljendada oma rahulolu selle üle, et kui teie kohtusite Nelson Mandelaga, siis äh, peab ütlema, et Nelson Mandela sai Rootsilt teatud abi Lõuna-Aafrika jaoks ja mul on väga hea meel, et te toetate äh, kooliprojektide algatusi ja loodame, et teie valitsuse populaarsus tänu sellele ainult tõuseb. Onorevole. proua Koomes, palun. Mr President um,, Nelson Mandela. lugupeetud president, Nelson Mandela ei ole mitte ainult äh, Lõuna-Aafrika kangelane, vaid ta on äh, humaansuse nimel võidelnud kangelane, minu isiklik äh, kangelane ka. nüüd ma tahaksin rääkida ühest Etiopia naisest, Aafrika naisest, kes on eluks ajaks äh, vangi mõistetud, aga teda peetakse eh, Etioopia Mandelaks. kas Lõuna-Aafrika saaks eh, solidaarsusest midagi ette võtta, kaitsmaks eh, seda julget Aafrika naist, aitäh! Grazie, l'onorevole Watson Sit.... härra Watson, palun suur tänu, ma sooviksin tervitada president Zumat ja tahaksin öelda, kui suurt muljet on avaldanud meile Lõuna-Aafrika areng viimastel aastatel. soovime talle kõike kõige paremat edaspidiseks ning Euroopa Liit kindlasti aitab vastastikust partnerlussuhet süvendada ning äh, samuti tuleb parandada globaalsete teemadega tegele, ühistegelemist. nüüd ähm, me oleme kuulnud siiski Lõuna-Aafrika võimalikest võimalikust uuest meediaseadusest, mis võib piirata ajakirjanike äh, volitusi. kas te saaksite kommenteerida seda, sest meedia on teie riigis ju väga tähtis? ja nüüd kolleeg Sargentini. aitäh Lõuna-Aafrika delegatsiooni asja esimene ma tahaksin ütelda, et ma tunnen head meelt selle üle, et te siin olete ning ma olen siin, jah. et demokraatia ning äh, parlamendi roll on hädavajalikud selleks, et kaitsta kodanike huve. Äh, eelmisel kuul leidis aset Lõuna-Aafrikas kuum arutelu selle üle, äh, mis puudutas ajakirjanduse kaitsmise kohta käivaid seadusi. ma tahaksin äh, paluda, kas te saaksite selgitada meile, millised on Lõuna-Aafrika Vabariigi arvamused neis küsimustes. nii, ja ma tahaksin samuti küsida, kas te võiksite selgitada meile, mida te arvate härra Van Rompuy arvamusest, mille, milles ta ütles, et ta tahab äh, teatud piiranguid Zimbabwe suunas vähendada. härra Van Orden, palun. Uh, aitäh ja ma tahaksin tervitada president Zumat. minevikus on Lõuna-Aafrika äh, mitmetel põhjustel äh, ei ole täitnud äh, li-, liidrivormi ning ma mõtlen eriti nüüd Zimbabwe peale ja viimastele arengutele. osad arengud on olnud äh, positiivsed, aga Zimbabwe äh, inimesi Mugabe režiimi ajal, äh, nendega käituti vägivaldselt, neid kasutati ära ja ma hiljuti samuti äh, tahaksin viidata sellele, mis toimus teemandikaevandustes. osad kolleegid võib-olla julgustavad teid äh, ning ütlevad, et me ei peaks äh, sanktsioone sisse viima, aga ma tahaksin ütelda, et meie sanktsioonid ei ole Zimbabwe vastu, vaid tegemist on sihtmärgistatud ees, meetmetega, mis on suunatud nende vastu, kes on Zimbabwe rahvast lihtsalt ära kasutanud. ma loodan, et Lõuna-Aafrika siin mängib äh, oma rolli ning üritab positiivseid muutusi Zimbabwes kaasa tuua. aitäh ja äh, sõna on kolleegil Atsi Georgiul. Eh, eh, suur aitäh, ma tahaksin omakorda ka tervitada oh Lõuna-Aafrika president. millised on teie meelest need kõige tõsisemad probleemid, millega teie riik silmitsi seisab? ja samuti ma sooviksin, et te ütleksite paar sõna äh, nende ehitiste ja rajatiste kohta, mis äh, on ehitatud olümpiamängudeks. kuidas oleks võimalik neid kõige paremini ära kasutada ja mis on saanud neist, kes vabatahtlikena töötasid olümpiamängude ajal seal, ütleb kõneleja. ning nende mängude lõpus me teame, need inimesed ei saanud oma palka ja nüüd praegu streigivad, võib-olla käis jutt äh, jalgpallimeistrivõistlust. härra Kleis, palun suur tänu, härra esimees. mina olen Flaam ja mind on Lõuna-Aafrika väga huvitanud juba sellepärast, et meie keeled on sugulased nimelt, hollandi keel ja afrikaansi keel. Hollandis eh, huvitab meid väga Lõuna-Aafrika saatus, kuid me vaatame arenguid murega, eriti kui vaatame, mis toimub kuritegevuse rinnal ja et et äh, alates tuhande, tuhande üheksasaja üheksakümne neljandast aastast on üle kolme tuhande valge inimese tapetud. tegemist on talunikega, keda rünnatakse nende endi talu hoovil. ja pole mitte mingi kokkusattumus, et need probleemid on, tegemist ei ole üksikute juhtumitega, tegemist on struktuurilise probleemiga. sellepärast, et on lihtsalt näha teatud tendentse Lõuna-Aafrikas. seal on küllalt teil äh, ka laule, kus kutsutakse talunikke üles tapma. ma olen endalt küsinud, et mida olete te minevikus teinud ja mida kavatsete te teha tulevikus selles, et olukorda parandada? suur tänu, järgmisena kolleeg Landsbergis. Mr President uh,, härra esimees, oleks väga tore, kui te saaksite öelda paar sõna Lõuna-Aafrika äh, rahu äh, säilitamismeetmetest äh, nii konfliktse mandri jaoks kui Aafrika üleüldiselt? suur tänu ja järgmisena kolleeg Pantseri, palun anch'io penso che sia un paese in crescita e in sviluppo e suur tänu! Lõuna-Aafrika on riik, mis kasvab ja areneb ja see kasv ja arenemine võib äh, lahendada päris palju probleeme. kuid on üks väga suur probleem. nimelt julgeolek ja kuritegevus. ja sellest võib saada pidurdav tegur Lõuna-Aafrika paremaks arenguks oleksin teie käest, härra Suuma, teada tahtnud, millised on teie kavad, mida te olete juba ära teinud ja mida kavatsete tulevikus teha selle probleemi lahendamiseks? jah, vabandust, ajasin segamini, kolleeg Rasil Dörfli soovis ka veel sõna, ütleb härra esimees. tere tulemast ka minu poolt, Lõuna-Aafrika korraldas suurepärased jalgpalli maailmameistrivõistlused ja me jagasime teiega oma kogemusi, ma soovin teile õnne selle toreda sündmuse läbiviimise puhul, sest äh, Lõuna-Aafrika pilt meedias muutus ka palju paremaks. tahaksin teada, kuidas te jalgpalli maailmameistrivõistlusi kasut-, kavatsete ära kasutada äh, tulevikus ma olen kuulnud, et suured ettevõtted investeerisid samamoodi nagu ka FIFA ja kas te kavatsete seda majanduslikku efekti, positiivset efekti ka tulevikus kasutada? ja härra Summa, kas soovite nüüd äkki vastata? Thank you, thank you, I can suur tänu, ma näen, et ma olen parlamendis kõigi selle küsimuste hulga puhul on see muidugi märgatav, aga ma pean ütlema, et äh, vastamine nendele võtaks väga-väga palju aega, kui me tõesti sooviksime põhjalikult nendega tegeleda, mõnedele on ikkagi vaja pikemalt vastata, et äh, asjad selged oleksid. ja ma alustaksin küsimusega Zimbabwe kohta. mitu küsimust tegelikult puudutasid Zimbabwet ja siis lähen edasi teiste teemadega. sest ma näen, et teil ka on haamer eh, kõneaja piiramiseks ja te olete väga range. Zimbabwe kohta ütleksin järgmist. nagu te teate, Lõuna-Aafrika on olnud Zimbabwe prot-, probleemide protsessis osaline juba algusest peale. kui probleemid alguse said Zimbabwes, astus Lõuna-Aafrika kohe vahele, sest meie soovime probleemide süvenemist vältida me oleme isegi äh, organiseerinud ühiseid ministrite kohtumise, kohtumisi Zimbabwega. kõigepealt me mõistsime, et Zimbabwe pro-, probleemid mõjutavad otseselt Lõuna-Aafrikat, seega meie jaoks ei olnud äh, küsimustki vaadata lihtsalt pealt, mida Zimbabwe teeb. seega ei ole õige öelda, et äh, Lõuna Aafrika ei ole otsustavalt tegutsenud, meie astusime eh, juhtpositsioonile juba algusest peale ning me oleme otsustanud kindlalt tegutseda ja tegelikult president Beki ametiajal ei pannud võib-olla inimesed tähele, et tema töö aitas kaasa teatud põhiseaduse sätete täpsustamisele. muide, hääletustulemusi mõjutas see oluliselt, sest häälte lugemisprotsessi muudeti rangemaks. see veenis kõik, kõiki osapooli, et äh, valimisjaoskondades loetakse õiglaselt hääled üle, pitseeritakse, aga niisugusi detaile ei pandud tollal tähele. ning Lõuna-Aafrikat on tegelikult palutud aidata toetada Zimbabwet ja, ja muide, üldine Zimbabwe kokkulepe eh, sai teoks ka just tänu meile. aga inimesed lootsid, et eh, Lõuna-Aafrika eh, tuleb barrikaadidele ja hakkab ründama Zimbabwet ja kritiseerima Zimbabwet. meie aga arvasime, et seda ei ole vaja teha, me, me peame pigem protsesse soodustama, muidugi võib ka häält tõsta, aga meie uskusime, et meie osalus Zimbabwe's on siiski tulemusi andnud ja, ja seetõttu esitasime me kaheksa nädalat tagasi toimunud tippkohtumisel Aafrikas raporti kus kirjeldati, eh, milliseid edusamme on Zimbabwe's saavutatud, milline teekaart, eh, ajaraamistik on pandud paika selleks, et järgmisi samme ette valmistada. muide, Sanopi on väga tundlik sanktsioonide suhtes ja seetõttu arvatakse, et me peame maa, maailma üldsusele apelleerima, et sanktsioonid ära muudetaks, et anda Zimbabwele arenguvõimalus. meie arvame sel puhul, et need teemad, need probleemid, mille alusel sanktsioone kehtestati, ei ole enam samad, sellised nagu alguses ja kui me nüüd jätame sanktsioonid või nimetage neid piiratud meetmeteks paika, siis Zanobi F-i e argument on see, et seni, kuni äh, maailm toetab ühtsusvalitsust ja ei toeta Zimbabwe arengut tervikuna, sest teatud kabinetiliikmed võivad oma tööd teha ja reisida nii, nagu nad tahavad, teised ei saa. ja muide, neid, keda sanktsioonid puudutavad, need ei saa isegi oma äh, tööd ühtsuse, ühtses valitsuses teha. Nad ei, rääkimata sellest, et nad ei saa maailmas ringi liikuda. Need sanktsioonid on väga äh, ranged ja sätestavad täpselt, missugused ministrid saavad oma tööd teha, missugused mitte. kui me nüüd need sanktsioonid, neid sanktsioone ära ei muuda, siis mängime kaardid kätte just neile, kes tahavad pikemaks ajaks Zimbabwes võimule jääda. valimiste lähenemisel ilmselt kasvavad ka pinged ja suure tõenäosusega on valimised ka vägivaldsed. aga kui nüüd sanktsioonid ära kaotataks, siis ei ole inimestel enam õigustust vägivallaks. see töö, mida SATEC praegu teeb, ei aita protsessidele kaasa. SATEC ei saa muide isegi midagi ette võtta, sest kui ta midagi teeks, siis ühineks ta nendega, kes on nagu Zimbabwe vastu. ja see õõnestaks tema enda tõhusust. muide, üle kolme miljoni zimbabvelasel on probleeme, teema on konkreetne, me teame, saab, millised probleemid on Sanopi EF-il, me teame, eh, kust tuli opositsioon, me ei taha kellelegi mettmuka peale määrida, me lihtsalt mõistame, millised probleemid Zimbabwe's on ning seetõttu Zimbabwe'l pöördubki maailma üldsuse poole, et sanktsioonid ära võetaks või peatataks siis selleks, et äh, kas või mingigi võimalus anda nendele jõupingutustele, mis on juba tehtud. läbirääkimised on alati andmise ja võtmise protsess. ja praegusel hetkel võiks maailma üldsus pigem anda, isegi kui te ei usu seda Te peate mõistma, et praegused sanktsioonid takistavad saadekil rohkem Zimbabwe heaks ette võtta. meie arvame, et praegused takistused võivad kogu progressi takistada. me mõistame, et praegused raskused Zimbabwe's tegelikult ei ole nii, nii olulised maa arengu seisukohalt. me ei saa ju sanktsioone mingite poliitikute puhul rakendada nii, et tuuakse ohvriks kogu riik. ja valimiste käigus peavad inimesed järele mõtlema, kuidas aidata kaasa Zimbabwe probleemide lahendamisele ja muide, Lõuna-Aafrika ei, ei tee seda sugugi lõbu pärast. muide, me oleme võidelnud Zimbabwe eest palju rohkem kui teised regiooni riigid. ja just meie oleme need, kes eh, suhete normaliseerumisele kaasa püüavad aidata. muidugi see ei tähenda seda, et kõik peaksid meie poole pöörduma Zimbabwe küsimuste lahendamiseks, aga meie kindlasti aitame kaasa eh, nende olukorra parandamisele. nüüd ma tahaksin tagasi tulla veel meedia apellatsioonikohtu teema juurde. tõesti, ANC kahe tuhande seitsmenda aasta konverentsil arutati, seda võeti vastu resolutsioon ning ähm, arutati, kas on võimalik niisugust institutsiooni luua. kuigi Lõuna-Aafrikat on näidatud sellisena, kui, kui me oleme, justkui me oleksime selle institutsiooni juba loonud, me alles arutame seda võimalust. ja nüüd on meid rünnatud justkui äh, meie tahame vastu võtta seadust selle kohta. me tahtsime, et meedia saaks ka ise kaasa rääkida. me peame ka aru saama, et meedia töö siiski mõjutab Lõuna-Aafrika kodanike elu ühel või teisel moel. tuleb austada kodanike eraelu riigis, sest seda garanteerib ju põhiseadus. ANC ehk valitsev partei vastutab selle eest, et tagada, et kodanike õigused oleksid põhiseaduse järgi kaitstud. ja me ei ütle, et praegused nii-öelda eneseregulatsiooni ametkonnad tuleks ära kaotada, aga nad ei ole võib-olla piisavad praeguses olukorras. võtame näiteks ombudsmani. olemata sellest, kui suur teie mure on, ombudsman ütleb enamusel juhtudel ikkagi meedia esindajatele, et vabandage. aga kui mina minu elu on, on mõjutatud sellest, siis ma võin tunda, et, et ähm, vabandus ei ole piisav minu jaoks, mul on mure. ja mul peab olema võimalus kohtu poole pöörduda. me ei räägi siin praegu niisugusest kindlast struktuurist, aga kodanikul peab olema, rahulolematul kodanikul peab olema ka võimalus asi lahendada me praegu arutame neid küsimusi, meie äh, valitsev partei võitlesime meediavabaduse eest ja me oleme valmis meediavabadust kaitsma kuni lõpuni, aga meediat ei tohi kuritarvitada. meedia on praegu meil nii-öelda eneseregulatsiooni kätes kõik muud valdkonnad on meie riigis reguleeritud. aga meediat tuleb kasutada eh, eesmärgipäraselt ja me ei ütle, et me oleme nüüd väsinud meediavabadusest, otse vastupidi, me soovime meediavabadust, sest see on ühiskonna jaoks väga tähtis, seda tuleb ka nii mõista eh, ja kui küsimus puudutab riigisaladusi, siis äh, ma arvan, et ei maksa liialdada, ühtegi riiki, kel saladusi ei ole, pole olemas. küsimus on lihtsalt, kuidas ühele või teisele küsimusele läheneda. Lõuna-Aafrikas on juba olemas selline seadus, mis kaitseb riigisaladusi. loomulikult on äh, mõned kommentaatorid natuke liialdanud neid küsimusi, aga peab ütlema, et see küsimus on meie ühiskonnas lahendatud, aga see apella-, meedia apellatsioonikohtu küsimus on alles arutusel. Te küsisite ka, mis on saanud nendest inimestest, kes aitasid maailmameistrivõistlusi ette valmistada ja töötasid, ehitasid seal muide see tohutu need tohutud investeeringud ja, ja oskused, mis kaasnesid infrastruktuuri väljaehitamisega, seda, neid tuleb regioonis ära kasutada, need inimesed ei kao kuhugile ära, nad, neid rakendatakse uutes programmides, millega me kavatseme tegeleda ma loodan, et äh, haamriga veel ei lööda mind, võib-olla ma saan veel mõnele küsimusele vastata. nüüd ähm, kui küsida, millist rolli saab Lõuna-Aafrika Aafrika kontinendil mängida, siis ma usume, et arvestades Lõuna-Aafrika suurust ja äh, arengutaset on meil väga oluline roll ja me juba täidame oma olulist rolli, toetame Aafrikat selleks, et rahu tagada, et vägivalda vältida, et me osaleme äh, ka rahuvahendusprotsessides riigina riigina kasutame me tohutuid ressursse just nendel eesmärkidel ja me muide peame ennast ka äh, nagu Aafrika väravaks mitmes mõttes. seetõttu ei ole me soovinud mitte kunagi, soovinud jääda kõrvalvaatajaks, meil on kõik võimalused olemas, ka arusaam poliitikast, me mõistame, mis toimub ja seetõttu me peame kaasa rääkima minu käest küsiti ka HIV AIDSi kohta, minevikus oli meil sellega probleeme, muide probleemid ei tulenud mitte meie valest poliitikast, meie poliitika ja programmid olid õiged, probleem oli pigem see, et HIV ja AIDSi teemat politiseeriti. see oli probleem ning see alahindas meie programme. teatud inimestel olid debatt, äh, debatti domineerivad seisukohad, aga me oleme äh, sellest olukorrast edasi liikunud ja me oleme saavutanud teatud edasimineku, me oleme rahul sellega, äh, meil toimub üleüldine testimine, olenemata sellest, mis testi tulemused on, jäävad need ainult äh, testitud kodaniku enda teada, me julgustame kõiki ähm, AIDSi testi tegema ja meil on ka vastavad programmid Te küsisite ka Etioopia naisvangi kohta mul ei ole kindlasti kõiki äh, üksikasju teada, te ütlesite, et ta on nagu Mandela, aga ma ei tea täpselt, mida on see daam teinud, kuid kui ta on ebaõiglaselt vangistatud, siis, siis me muidugi meil on omad seisukohad selle kohta, aga me ei tea, kas see inimene on rikkunud riigi seadust või mitte. seega praegu ma mingisugust äh, põhjapanevat kommentaari selle kohta ei, ei saa esitada. kui tegemist oleks Mandelaga, siis ma muidugi kohe ütleksin, mis, mis meie arvame. olümpiamängude kohta tahaks öelda, et tõesti, me oleme väga huvitatud sellest, meil on olemas äh, kõik võimalused nende korraldamiseks, me oleme ka kandideerinud üheksakümnendate aastate keskel, me ei võitnud. Eh, praegu eh, kandideerime me jälle ja väga jõuliselt ning me loodame, et maailma üldsus toetab meid. ja eh, meenutage, tuletage mulle meelde, kas mõni küsimus on veel vastamata Te küsisite ka kahe tuhande kümnenda aasta äh, tulude kohta, muide äh, see kasu, mis me saime kahe tuhande kümnenda aasta infrastruktuuri väljaarendamisest, on tohutu, meie teedevõrgustik on paranenud, meie lennujaamad on paranenud, me oleme ehitanud uusi staadione, täiendanud teisi äh, vanemaid ja kogu see jõupingutus, mis tehti, see on aidanud ka meie SKT tõusule kaasa. nüüd ma pean ütlema, et pärast seda kahe tuhande kümnenda aasta maailmameistrivõistlusi ei ole Lõuna-Aafrika enam kunagi selline, nagu ta varem oli, aga muide, tähtis on ka see, et äh, Lõuna-Aafrika avanes maailmale, mõned inimesed muide ei kujutanud iial ette, millised võimalused on Lõuna-Aafrikas. me oleme valmis investeerima, me oleme valmis tööd tegema, muide me täitsime oma kohustused neli kuud tähtajast varem ja FIFA eh, kiitis meie rajatisi, aga mitte ainult, vaid kiitis ka meie fenomenaalset oskust organiseerida sündmusi. mingeid probleeme ei tekkinud aga kõige tähtsam oli see, kuidas kahe tuhande kümnenda aasta eh, maailmameistrivõistlus ühendas lõuna-aafriklasi endid. Mandela vaim tuli tagasi, kõik tõstsid uuesti Lõuna-Aafrika lipu ja, ja, ja tundsid suurt uhkust, et nad on lõuna-aafriklased. see oli äh, poliitiliselt, majanduslikult ja äh, lepitusprotsessi mõttes tohutu edu ja äh, ma vaatan veel viimast korda küsimused läbi. kas on midagi kahe silma vahele jäänud? naistevastane vägivald. see on tõesti üks äh, Lõuna-Aafrika kuritegudest, me võitleme sellega, vabandust, see oli ta-, äh, farmerite talupoegade vastane vägivald, millest räägiti. muide, politsei on oma suhtumist parandanud ja teatud määral on kuritegevus üldse vähenenud, meie aruannete põhjal on võimalik seda öelda, tähtis on see, et me suudame kontrollida kuritegevust. kas ma ütlesin midagi rahu tagamisest Aafrikas? jah, ütlesin juba. kas on veel mõni küsimus, millele ma ei ole vastanud? palun tuletage mulle meelde. suur tänu Colleghi, ritorniamo al punto 1, approvazione dell'ordine. Kallid kolleegid, tuleme nüüd päevakorrapunkti number üks juurde tagasi, nimelt päevakorra kinnitamine. lennulootside, lennujuhtide streik toimub, mistõttu meil tuleb Ukraina külalistega välisministri asetäitja Pauno Klimkini ja Ukraina parlamendi e-, Euroopa Liiduga integreerumise komisjoni esimehe Boris Tarasjukiga kohtumine edasi lükata. see toimub täna õhtul kell seitseteist. siis laiendatud juhatuse koosolek tõstetakse ettepoole, nimelt kella ühe, üksteist viieteistkümneks mis puudutab teise, kuuenda ja seitsmenda septembri koosoleku protokollide kinnitamist, siis kui kommentaare pole, on need kinnitatud. ei ole probleeme, märkusi, kommentaare, seega on protokollid kinnitatud. järgmine läbirääkimised ning partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimine Türkmenistaniga soovituse projekti läbivaatamine, resolutsiooni ettepanek, mis soovitab vastu võtta resolutsiooni Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Türkmenistani vahelise partnerluse ja koostöölepingu sõlmimise kohta, on teine dokument ja on veel ka kolmas dokument, mis on jällegi soovituse projekt, mis puudutab siis lepingu sõlmimist ja siis saatedokumendina ongi see nimetatud resolutsiooni ettepanek parlament peaks andma oma nõusoleku partnerluslepingu sõlmimiseks Turkmenistaniga. pärast Neid selgitusi annaksingi sõna härra, vabandust, kolleeg Nikolaile. limba manativă pentru a nu fi inter-. suur aitäh, ma räägiksin oma emakeeles. selleks, et minu sõnum võimalikult selge oleks. mis puudutab resolutsiooni eelnõu, siis ma soovisin, et see peegeldaks tasakaalu selle vahel, mida Turkmenistanil vahe, vaja on, ehk siis meie demokraatlikku toetust, ning teisalt ka seda, mida Euroopa Liit soovib. ehk siis meie soovime aidata kaasa stabiilsusele nii demokraatia kui majanduse osas oma naabruskonnas. Turkmenistani viimased arengud äh, on seotud ka äh, maavarade kasutamisega Turkmenistanis on üritatud sisse viia teatud äh, miinimumelatustase me mõiste ja ma ise käisin Turkmenistanis hiljuti, kohtusin ametnikega seal, ka kodanikega ja samuti Akshabati äh, diplomaatilise esindusega. tahaksin ütelda, et lähtudes Euroopa väärtustest peame me prioriteetseks pidama dialoogi ja koostööd. Kesk-Aasia peab olema meie koostööagendas, mitte ainult seetõttu, et meil on seal majanduslikke huvi, huve ja me peaksime pidama majanduslikku dialoogi, vaid me peame samuti toetama seda piirkonda ja me peame tagama kogu piirkonnale demokraatliku stabiilsuse, see jällegi võimaldab tagada julgeoleku kogu Euroopa naabruses. Euroopa Parlament ja Nõukogu huvides on, et kokkulepe sõlmitaks. me ei saa aktiivsete partneritena jätkata, kui meil ei ole juriidilist raamistikku. dialoog Euroopa Liidu ja Turkmenistani vahel seega peab toimu, toetuma teatud juriidilisele õiguslikule alusele ja see muudab dialoogi tõhusamaks ning hästi toimivaks. ma arvan, et me peame üles näitama teatud tähelepanelikkust selles osas, kuidas informatsiooni meile antakse ma tahaksin ütelda, et Turkmenistan kindlasti ei ole võrreldav Põhja-Koreaga, me ei saa võrrelda äh, tõsi ka Turkmenistani Euroopa Liidu kõrgete demokraatlike normidega, aga pärast poliitilise režiimi muutust on tehtud edusamme ja me peame selle ka teadmiseks võtma. oluline on siin see, et riigi demokraatlikuks muutmisel aktiivsed osapooled äh, tulevad äh, NATO, ÜRO-st, vabandust, äh, väga paljud ÜRO programmid on käimas selles riigis ning ma leian, et me peame pakkuma eh, sellele riigile demokraatliku perspektiivi ning aitama kaasa inimõiguste olukorra parandamisele, seda nii Turkmenistanis kui kogu piirkonnas. ma tahaksin tervitada siinkohal ka valitsusväliste organisatsioonide kohalolekut. see võimaldab jällegi see võimaldab meil dialoogi pidada äh, tingimustes, mis võib-olla Euroopa Liidu tingimustest erinevad. Äh, Euroopa Liit soovib teha koostööd kõikide oma oluliste naabritega ja Turkmenistan kindlasti üheks oluliseks naabriks on. lisaks sellele on muidugi meil ka muid olulisi poliitilisi huvisid. Venemaa, Hiina neil on väga suur osatähtsus Turkmenistani president ütles eile veel, et ta on valmis koostööd tegema ülemaailmsete partneritega ma leian, et tegemist on igati positiivse arenguga ja seetõttu ma palun, et te toetaksite raportit, sest seeläbi on meil võimalik äh, suuremat rolli täita Kesk-Aasias. ja mina isiklikult leian, et see piirkond ja Turkmenistan peavad olema Euroopa Liidu välispoliitika prioriteediks ning see peab olema ka prioriteediks Euroopa välisteenistusele. loodetavasti meie kohalolek saab olema tähelepanuväärne, seal ma tahaksin teid tänada ja ootan suure huviga teie märkusi ja küsimusi. suur aitäh, proua Nikolai. nüüd on meil mõned sõnasoovijad, variraportöör, härra Peeterle, palun, Rahvapartist. Äh, gospod predsedujoči. E, jaz sem vesel. suur tänu, härra esimees. mul tuleb tõdeda, et e, ma olen väga rahul meie raportööri tööga. ta on väga vastutustundlikult oma tööd teinud, kuid ma saan aru, millise dilemma ees ta oli. ja ma saan ka aru, miks ta on teinud sellised lõplikud soovitused, nagu näiteks äh, luua legaalne baas koos, legaalne alus koostööks äh, selle Kesk-Aasia riigiga, sest äh, tegemist on ainsa Kesk-Aasia riigiga, millel meil ei ole sellist koostöö aluslepingut. tegeledes selle küsimusega tuleb mõelda, millele mis peaks olema prioriteediks ja milliste huvidega tuleb arvestada. ma arvan, et selles raportis on kõik, mis seal kirjas peaks olema ja rõhk otse loomulikult on pandud äh, väärtustele ja põhimõtetele, millest lähtub Euroopa Liit, mis on ükskõik missuguse sarnase lepingu aluseks kuid sellegipoolest on äh, kõnevabaduse, kogunemisvabadusega, usuvabadusega, õigusriigi ja dem-, põhimõtete demokraatiaga probleeme. sõltumatud vabaühendused on keelatud seal riigis, Euroopa Liidul ei ole oma esindust selles riigis ja peale selle on teada, et isegi Punane Rist ei saa Türkmenistanis oma tööd teha nii, nagu vaja piirideta arstid on ka Türkmenistanist lahkunud, on probleeme reisimisega välismaale, juba ütlesin, et valitsuste välistel organisatsioonidel on probleeme ja nii edasi. nii et tegemist on tõesti suure dilemmaga, mille ees me seisame. me kas ootame selle lepingu vastuvõtmise ära ja loodame, et midagi positiivset toimub, et tulevad positiivsed muudatused. viimaste aastate arengud võivad küll viidata sellele või siis me soovitame komisjonile ja nõukogule, et nad ei jätkaks selle lepingu üle läbirääkimisi. ma arvan, et meil on siiski rohkem põhjust olla selle lepingu poolt. nii et me soovime seda lepingut ja meil on vähemalt siis mingi õiguslik alus ja õiguslik raamistik, mille piires me saaksime üritada oma huvisid kaitsta paremini, kui me saame seda teha praegusel hetkel. mina isiklikult olen veendunud juba päris pikka aega, et kogu see regioon ja tegelikult iga riik selles piirkonnas Kesk-Aasias on Euroopa Liidu jaoks suure strateegilise tähtsusega ja me peaksime tegema väikseid sammukesi selleks, et parandada suhteid selle piirkonnaga. nii et selles mõttes ma kohe kindlasti toetan seda punast juhtivat mõtet selles raportis, et jätkame oma tööd siia, nii nagu siiamaani tehtud. suur tänu kolleeg Peterle ja nüüd härra Pelder. suur tänu, härra esimees siin on täiesti korraliku kaustaga meil tegemist Türkmenistanist, juba ammu pole meile midagi nii suurt esitatud, väga raske on saada taustainformatsiooni. paar aastat tagasi aja, ühes Ida-Euroopa ajakirjas oli väga hea artikkel Türkmenistani kohta, aga ma nüüd lugesin ka raportööri raportit väga suure huviga. siiski olen natukene kõhkleval seisukohal. paremad suhted, kas paremad suhted toovad kaasa parema ühiskondliku õhustiku selles riigis, jah, võib-olla tõesti ja selles mõttes on see raport hea ja ka leping hea, aga teiselt poolt eh, ei tohi me unustada ka usuvabaduse küsimust organisatsioonid, mis on tegevad Türkmenistanis, räägivad, et äh, mitte midagi pole muutunud äh, usu- ja religioonivabaduse osas võrreldes varasemate aegadega. Türkmenistanis on nii kristlasi kui ka teisi religioosseid äh, rühmitusi ja seepärast suhtun väga kriitiliselt lõikesse kolmteist teie raportis. see range ühiskondlik kontroll, jah, see on ikka veel olemas ka, ka nüüd nii et äh, pärast kõiki neid kommentaare ei tohiks me maha salata seda, et me oleme suure dilemma ees, meil on ühelt poolt poliitilisi puudujääke, teiselt poolt aga on võib-olla siiski hea selline leping sõlmida. sest siis on meil õiguslik alus järgnevate muudatuste, paranduste tegemiseks. ma uurin veel selleks, et saada parimat lahendust, sest selle leidmine ei ole lihtne aga ma arvan, et äh, usu ja religioonivabadus on küsimus, kus pilt on väga kurb ja me näeme, et äh, seal on järjekindlalt äh, asjad läinud allamäge. sõna saab kolleeg Autala, kes on inimõiguste alakomisjoni esinaine aitäh ja ma olen ka Roheliste variraportöör, aga ma arvan, et tegemist on ainulaadse võimalusega vaadata, kuidas Euroopa Parlament äh, kasutab oma ametlikku äh, nõusoleku andmist rahvusvaheliste lepingute puhul. loodetavasti koos raportööri ja komisjoni nõusolekul me saame tõesti väga tähelepanelikult vaadata, kuidas edasi liigutakse selliste poliitiliste lubadustega, nagu partnerlus- ja koostöölepe on, kuidas selle raames luuakse tegelikult eh, head tingimused õigusriigi, inimõiguste, demokraatia edendamiseks selles riigis. ükski kolleegidest ega variraportööridest pole eitanud seda, et on väga tõsiseid probleeme selles riigis minu ettepanek oleks järgmine. kui te nõustute, siis ma teeksin oma kolleegidele alakomitees, allkomitees, komisjonis ettepaneku, et me korraldame kuulamise koos voliniku ning võtmetähtsusega äh, valitsusväliste organisatsioonidega oktoobri lõpus kõige hiljemalt ning äh, muidugi mõista ka raportöör peab sellega nõustuma, aga siis me saaksime tõesti vaadata, kuidas äh, taoline poliitika võiks olukorda parandada koha peal. minu ettepanekuks oleks siis see, et kui võimalik, kas oleks võimalik edasi lükata muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja si-, see annaks meile võimaluse inimõiguste ja demokraatia ja õigusriigi olukorda põhjalikult analüüsida. see peaks tähendama, et põhimõtteliselt peaks see tähtaeg olema, et me saaksime seda teha nii kuueteistkümnenda oktoobri kandis meil on teatud segadus tekkinud ka õigusliku alusega, mis puudutab inimõiguste küsimusi Turkmenistanis. tundub, et äh, ajut-, et me ei ole teadlikud sellest, et alates esimesest augustist kaks tuhat kümme on jõustunud ajutine kaubanduslepe ning äh, ma usun, et siiski sisaldab võimalust äh, edasi liikuda ka inimõiguste osas. seega meil on midagi muud peale kaheksakümne üheksanda aasta Nõukogude aja leppele veel. partnerlus- ja koostöölepe peaks sõlmitama enne, kui me saame saada Askabati oma delegatsiooni. me teame, et on olnud selliseid olukordi, kus delegatsioon on neid saadetud koha peale enne, kui partnerlus- ja koostöölepe on küll sõlmitud. ma usun, et oluline on siin tähele panna seda, et viimati Euroopa Parlament aprillis kaks tuhat üheksa oma resolutsioonis eh, seadis viis-kuus olulist eh, tähist selle eh, ja seda siis selle ajutise kaubandusleppe koha pealt ja ma tahaksin peatuda lühidalt neil tähistel esmalt. ja seda mainis vist vist ka härra Peeterle. parlament on nõudnud, et kaubandusleppe jõustumisel mitte, mitte see, millest me praegu räägime või kaubandusleppe puhul, siis Turkmenistan peaks esmalt äh, võimaldama äh, Punasel Ristil töötada Turkmenistanis, vabastama kõik poliitilised äh, ja südametunnistuse vangid ning tuleks samuti ta-, kõrvaldada takistused välismaal reisimiseks, võimaldada juurdepääs sõltumatutele valitsusvälistele ühendustele ning kodanikuühendustele äh, riigis toimuvat kontrollida. kas me võtame omaenda tööd tõsiselt, kallid kolleegid, kas me lihtsalt tegeleme soovmõtlemisega ja arvame, et ainult äh, millestki, äh, ainult väikesest sammust piisab, et leida lahendust kõikidele probleemidele? positiivset küll on, jah. Turkmenistan on ratifitseerunud kõige olulisema ÜRO konventsioonidest, aga me ei ole veendunud, et äh, nad seda ka tegelikult äh, ellu rakendavad. samuti ma tahaksin mainida, et nii palju, kui ma tean, on Euroopa Komisjon äh, ka külastanud Turkmenistani seda kuu aega tagasi ja Euroopa Parlament enamasti eeldab, et komisjon teeb ka raporti oma külaskäigu kohta nii et äh, loodetavasti komisjon saab vastata küsimustele ja ma tahaksin teada, kas äh, komisjon on võimeline meile andma ülevaate Euroopa Parlamendi äh, poolt kehtestatud ka, äh, tähiste osas tehtud edusamme ja kas komisjon saab kinnitada, et on olemas õiguslik alus selleks, et ajutise kaubandusleppe raames ka inimõiguste osas edasi töötada. lugupeetud esimees, ma tänan te, teid teie kannatlikkuse eest, kuid ma usun, et inimõiguste alakomisjoni esinaisena ma pidin lihtsalt tõstatama need küsimused, enne kui me anname oma nõusoleku raportile. aitäh, aitäh selle väga huvipakkuva sõnavõtu eest ning nende tõsiste vastuväidete eest. nüüd ma panen kinni variraportööride nimekirja. viimaseks kõnelejaks eh, kolleeg Lüsing. jah, ma olen nõus eelkõnelejatega, eriti proua Haudalaga. tahaksin teda väga tänada tema lähenemise eest. ma ei saa ka aru, miks proua Nikolai arvab, et nüüd on õige aeg lepingut sõlmida. ka mina üritasin olukorda Türkmenistanis äh, analüüsida ja see on väga raske. valitsustevälised organisatsioonid on mulle esitanud mitmeid lehekülgi analüüse olukorra kohta ja nad ütlevad, et inimõiguste alane olukord on väga halb kui me nüüd selle lepingu tõesti vastu võtame, siis minu arvates on oht, et inimõiguste kaitsmine jääb äh, liikmesriikide majandushuvide varju ja seda ei tohi lasta juhtuda. praegusel hetkel ma ei taha sellest pikalt rääkida, sest sellest on juba palju räägitud, meie fraktsioon QNGL on sõlmitava lepingu vastu ja nagu öeldud, toetan proua Haudalat. suur tänu. sellega on arut-, sellega saame sõna anda kolleeg Komisjonile ja siis saab sõna komisjoni esindaja. Uh, suur tänu. ma toetan inimõiguste alakomisjoni esinaise proua Haudala arvamust. usun, et ma ei ole kogu informatsiooni eri, eriallikatest saanud, aga nüüd raportist endast tuleb välja, et et me ei saa nõustuda sellise pretsedendiga, sest see oleks lausa inimõiguste ohverdamine majandushuvidele. miski ei takista majandushuve edasi arendada ka ilma koostöö raamlepinguta. midagi ei takista Euroopa Liidu delegatsiooni avamist ka Ashabadis, kui seda lepingut ei tule see leping oleks aga režiimile täiesti poliitiline toetus. režiim on aga inimõiguste suhtes küll häbiväärselt kaht-, käitunud, on, ei ole lubanud erakondadel vaba eneseväljendust, ei meediavabadust ega ega ka lubanud riigi kodanikel väljaspoole riiki reisida, on piirangud seadnud vabaühendustele, kodanikuühendustele ja korruptsioon lokkab riigis. ma tõesti ei saa kujutada ette, et Euroopa Parlament annaks sellisele lepingule oma nõusoleku praegusel hetkel äh, kaalun proua Haudala ettepanekut. minu arvates ei takista liikmesriike küll miski arendamast oma suhteid, majandussuhteid Turkmenistaniga, aga peab siiski tunnistama, et Euroopa Liidu jaoks inimõiguste seisukohast ei ole Türkmenistan usaldusväärne partner komisjon külastas riiki, mis äh, tal on öelda oma visiidi kohta vastavalt Lissaboni lepingu artiklile? Äh, teatud artiklile on meil õigus ju informatsiooni saada komisjonilt. Euroopa Liit peaks toetama inimõiguste eest võitlejaid ja nüüd milliseid samme on Euroopa Komisjon ette võtnud Türkmenistanis ning äh, ma tahaksin ka lisada, et tegemist on väga tõsise küsimusega, see ei puuduta mitte ainult Türkmenistani vaid see puudutab ka, millise signaali annab Euroopa Parlament komisjonile ja nõukogule, kui valmistatakse ette teisi sarnaseid lepinguid, millel on olulised tagajärjed kogu Euroopa Liidule. see puudutab ju seadusest, õigusriikidest kinnipidamist meie partnerriikides. mul on küll kahju, aga ma ei kujuta ette, et Euroopa Parlament võtaks vastu raporti, mis äh, sisaldab sellist äh, lauset nagu punktis seitse. ma ei usu, et see, et meie parlament ei ole järjekindel, minu meelest on parlament äh, kõige järjekindlam Euroopa Liidu institutsioon üldse seega ma ei saa sellise fraasiga küll nõustuda nagu punktis seitse. Grazie, se posso uscire per un attimo dal mio suur, suur aitäh! ma tahaksin mõneks hetkeks äh, nüüd oma esimehe kohalt kõrvale astuda ja ütelda, et ma nõustun täiel määral sellega, mida proua Koomes ütles ja ka sellega, mida proua Haudala ja teised ütlesid. nüüd aga jällegi esimehena annaksin sõna komisjoni esindajale proua Schön Aksenheiser. Hello, uh, my name is Aksel Nikes Min.... aitäh, minu nimi on Aksel Nikes ja aitäh, et mulle sõna andsite siin. ja alates esimesest septembrist töötan ma siis Turkmenistani üksuses. ma saan väga hästi aru neist muredest, mida austatud parlamendiliikmed väljendasid, öeldes, et inimõiguste olukord on veel väga kaugel rahvusvaheliste normide täitmisest. me oleme täiesti teadlikud sellest ja me ei soovi mingil juhul varjata raskusi ega varjata seda olukorda, kus Turkmenistani kodanikud on. aga ma tahaksin oma sõnavõtus rõhutada järgmist mitte mingisugune õiguslik raamistik ei muuda meie ras-, meie olukorda raskemaks inim-, vabandust, kui meil ei ole mingit õiguslikku raamistikku, siis me ei saa midagi ette võtta inimõiguste olukorra parandamisel Turkmenistanis. sellist raamistikku on vaja me sõltume endiselt äh, kaheksakümne üheksandal aastal sõlmitud äh, lepingust, mis sõlmitud äh, siis endise Nõukogude Liiduga. nagu Haudala ütles, vahepealne kaubanduslepe sõlmiti ja jõustus esimesel augustil. see sisaldab inimõiguste klauslit, aga tegemist ei ole õigusliku alusega ja see ei võimalda meil alustada dialoogi inimõiguste vallas Turkmenistanis. tegemist on lihtsalt ühe viisiga Äh, ütelda, et ka see vahepealne kaubanduslepe tähendab ka inimõiguste ja demokraatia edendamist, aga tegemist ei ole võimalusega selle küsimusega tõsiselt tegeleda. nii et kui me tahame konstruktiivselt äh, edasi liikuda inimõiguste küsimuses, siis meil on vaja, et ikkagi äh, partnerlus- ja koostöölepe jõustuks võttes arvesse seda, et meie suhted on olnud piiratud ja aastaid äh, on see niimoodi olnud ning see pole muidugi olukorda eriti Turkmenistanis parandanud. kahe tuhande seitsmendal aastal, kui valiti uus president, äh, tehti väga palju ka lubadusi ja nagu me kõik teame, need äh, lubadused Neid lubadusi aga paraku ei ole ka väikeses osas täidetud, aga siiski teatud edusamme on tehtud viimasel ajal, mainiksin mõnda neist, kui soovite. me oleme näinud, et konkreetselt on riigisisese reisimise osas tehtud, on vähendatud äh, piiranguid sellele, välismaale siiski veel reisida ei saa. Äh, samuti on Ashabadis loodud inimõiguste demokraatia amet ja meil on nendega ka suhted loodud. samuti on loodud komisjon, mis tegeleb äh, õigus, mis tegeleb kodanike poolt korrakaitseorganite vastu esitatud kaebustega. samuti loodi uus äh, kriminaalkohus seadus, vabandust, ning äh, seal välja, äh, vähendati siis tõsiseid vanglakaristusi äh, raskete kuritegude puhul ning samuti puudutas see trahve ja, ja muid vanglakaristusi. samuti Turkmenistani valitsemise osas on tehtud muudatusi, nüüd on mitme partei süsteem loodud, on ka uus partei tekkinud, põllumeeste partei. me väga tähelepanelikult jälgime seda, mida tehakse ka õigusloomelise reformi raames, seda nii kohtu kui meedia osas. Need on siis mõningad näited positiivsetest reformidest, olgugi et meie ootusi ei ole täidetud, aga mõningaid samme on siiski astutud on ilmselge, et meie suhted on olnud piiratud Turkmenistaniga, aga on olemas tõsine tahe edasi liikuda ja rohkem koostööd teha Euroopa Liiduga. ja muidugi mõista, nad ei räägi sellest, et inimõigused oleksid nende suurimaks mureks, aga igastahes näidatakse üles avatust ja on positiivseid märguandeid. tahaksin ütelda nüüd seda, et kas me keerame neile selja ja äh, ei äh, võta arvesse seda, et nad on üles näitud, näidanud avandust. sellisel juhul me jätaksime kasutamata võimaluse suhteid luua võtmepartneriga selles regioonis. me muidugi ei tohiks ka inimõigusi majanduslikele huvidele ohvriks tuua, aga me peame silmas pidama nii Turkmenistani kodanike huve kui ka seda, et Turkmenistan võib mängida suurt rolli äh, ka selle piirkonna stabiliseerimisel, sealhulgas äh, ka Afganistani osas ning rahuläbirääkimistes, nii et äh, see on üks aspekt, millega me peame arvestama. üheks aspektiks on veel see, ja me tegeme sellega väga palju, et me peame tagama ka meie energiaga varustatuse, turvalisuse. ja tegemist on tõelise väljakutsega, me peame äh, tagama tasakaalu ühest küljest Turkmenistanis inimõiguste edendamise vahel ja teisalt äh, meie energiahuvide vahel selles piirkonnas ja siin ma pean tõesti tunnistama, et see tasakaal on väga keerukas saavutada, aga me, ma pean ütlema, et ka äh, partnerluse koostööleppe äh, allkirjastamine kindlasti aitab meil siin edasi liikuda. tahaksin vastata veel proua Haudala ja proua Komeši poolt tõstatatud küsimustele mis puudutab hiljutist külaskäiku, mida te mainisite, siis Ashabadis juunis toimus inimõiguste dialoog. väga paljusid küsimusi tõstatati, räägiti neist tähistest, mida te meelde tuletasite ja räägiti Äh, rahvusvahelise üldsuse juurdepääsust ning äh, Punase Risti juurdepääsust äh, Turkmenistanile, poliitilistest vangidest, ajakirjandusvabadusest, usuvabadusest. me rääkisime neist küsimustest Turkmenistaniga ja olgugi, et arutelud ei olnud kerged, see dialoog siiski on toimumas, tegemist oli siis esimese vooruga neis, nende teemade osas proua Gomes rääkis sellest, kuidas me saame kasutada inimõiguste ja demokraatia vahendeid, siis tuletaksin meelde, et Turkmenistan on ratifitseerinud äh, suurema osa rahvusvahelistest konventsioonidest, äh, mis edendavad inimõigusi. Äh, nüüd oleks vaja seda ka hakata ellu rakendama. järg kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist tegevuskava koostamisel oleme me otsustanud ka terve rea meetmete osas. me oleme otsustanud toetada parlamendi ja valitsuse jõupingutusi õigusloomelise reformi osas, samuti tahame me toetada haridusreformi. ma usun, et siin me saame omalt poolt lisandväärtust pakkuda ja me loodame väga, et äh, president, äh, nagu ta lubas, haridusreformi peab ka prioriteediks oma riigile. loodetavasti ei rääkinud liiga pikalt, nüüd äh, tänan teid ja olen valmis ka küsimustele vastama. Mm, suur tänu! enne kui annan sõna tagasi proua raportöörile, tahan ise öelda veel järgmist. kui olete kõik sellega nõus, siis teeksin ettepaneku, et lükkame muudatusettepanekute tähtaja tegemise edasi. sekretäriaat paneb selle paika, kui te pole sellega nõus, kui te olete sellega nõus, siis on kõik hästi ja teeme nii. nüüd saab lõpusõnadeks sõna proua Nikolai, palun. suur aitäh mis puudutab muudatusettepanekute esitamise tähtaega ja selle edasilükkamist, siis ma olen nõus. ma usun, et me ei peaks jätma ilma parlamenti võimalusest rohkem teavet saada selle teema kohta ning oma otsust langetada siis äh, hästi informeeritult. rääkisin ennist ka neist tähistest, neid oli kuus. jaa ja osaliselt neid on täidetud, osaliselt neid ollakse praegu täitmas. nagu komisjon ütles, on suur erinevus selle vahel, mis enne toimus ja mis nüüd uue presidendiga äh, toimumas on. aga ma arvan, et me peaksime positiivse otsuse tegema, me võime isolatsiooni ühe äh, riigi jätta, aga me võime ka nende demokraatlikke protsesse toetada, nii et meil on olemas valik, kas me kritiseerime seda riiki ning pöörame neile selja või siis vastupidi, üritame nende demokratiseerimisprotsessi toetada. ma usun, et osalemine tähendaks seda, et me peaksime oma demokraatlikke norme jätkusuut-, jätkuvalt ja kindlameelselt neile selgitama ning sel viisil me saaksime täita nii meie poliitilise kui filosoofilise eesmärgi. muidugi me võime kohale peale jääda ja lihtsalt pealt vaadata, mis seal toimub, aga ma ei usu, et see aitaks kaasa meie väärtuste edendamisele. Bene, grazie, passiamo quindi al suur tänu. nüüd tuleme päevakorrapunkti number seitse juurde Euroopa ühenduste ning Moldova Vabariigi vahelise partnerluse koostöölepingu protokoll. me vaatame läbi soovituse projekti. mis puudutab siis koostööd Moldova Vabariigi ja Euroopa Liidu vahel. ja me räägime üldistest põhimõttest, kuidas Moldova Vabariiki kaasata pro-, Euroopa Liidu programmide ja agentuuride töösse. tahaksin teile veel kord meenutada, et parlament peab andma lepingule oma jaa sõna ja sellepärast annan kõigepealt sõna Graham Watsonile, et ta saaks esitada oma seisukohta. suur tänu, soovin teha lühidalt Moldovas ees seisvad väljakutsed on palju eh, eh, erinevamad nendest, mis seisavad Turkmenistani ees, mida siin kolleeg Nikolai ka hästi esile tõi. aga ikkagi väärib ka Moldova meie tähelepanu. kahe aasta jooksul on juba kolmandad valimised Moldovas tulemas, kaks korda ei ole suutnud parlament oma tööd teha. president on laiali saatnud parlamendi ning kuulutanud välja valimised kahekümne kaheksandaks novembriks. nüüd meie peame võtma oma seisukoha partnerlus- ja koostöölepingu kohta, mis Moldova ja Euroopa Liidu vahel on äh, sõlmitud, meie suhted on olnud head, me soovime neid veelgi edendada, me ei tohiks mingeid jõupingutusi kokku hoida, aitamaks Moldova valitsust eh, kes siis saaks näidata rahvale, et Euroopa Liidule lähenemine saab tuua kasu kõigile, mitte ainult finantstoe näol, vaid ka viisarežiimi lihtsustamisega, kaubavahetuse tõhustamisega ning omab ka laiemat mõju assotsiatsioonilepingutele tulevikus nimetatud protokoll rajaneb Euroopa Liidu üldisel lähenemisel, mis äh, soovib siis võimaldada naabrusriikidel osaleda ühenduse agentuuride töös ja programmides. osalemine igas programmis nõuab vastastikuse teineteise mõistmise memorandumi allkirjastamist kahe osapoole vahel ning samuti partnerlusriigi pühendumist ja kohustust kaasrahastada programmi. kui me soovime arendada niisugusi programme Moldovaga, siis äh, peame me ka olema kindlad, et riik on poliitiliselt stabiilne nende programmide elluviimise huvides praegune poliitiline stabiilsus on selgelt murettekitav, seetõttu me soovisime eh, eridelegatsiooni saata Moldovasse. soovime kohtuda kõikide osapooltega Moldovas ja kavatseme ka meie komisjonis eh, vastava aruande esitada. aga praegu peame me nõukogu otsusele heakskiidu andma, mis puudutab siis partnerlus- ja koostöö lepingu protokolli. suur tänu, härra Watson. Teie sõnavõtt oli väga veenev. Teie raporti suhtes on arvamused üksmeelsed, aga praegu teeme väikese pausi, üksteist viisteist jätkub meie koosolek laiendatud juhatuse koosolekuga. Ritiro quanto detto, relatore Watson <laughs> c'è l'onorevole Maccovei che vuole intervenire. Non, non avevo visto nessuno. ma tahan äh, nüüd vabandada küll ke, ke, keegi soovis veel, veel sõna. proua Makovei, palun aga ma loodan ikka, et teie raportit toetakse. ma arvan, et ma pean midagi ütlema, ma tahan muidugi toetada kõike seda, mida Graham ütles, sellepärast et me peame tõesti julgustama ja toetama demokraatlikke jõude Moldovas eelseisvate valimiste puhul, olenemata sellest, millisesse erakonda demokraatlikud jõud kuuluvad, sest demokraatlikud jõud võistlevad siin Moldovas just kommunistliku parteiga, mitte sotsialistidega ja ma olen valmis ka oktoobris külastama Moldovat. suur tänu! suur tänu, härra Pelder soovis sõna, jah? suur tänu! toetan härra Watsoni tööd minu koduriigis on ka mitmeid kodanike algatusi selleks, et julgustada ettevõtteid kaasa aidata väikeettevõtluse arengule Moldovas. tegemist on väga-väga vaese riigiga. Moldova toetuseks on korraldatud ka meeleavaldusi ning meie Euroopa Liiduga peame aitama kodanikke Moldovast, me peame parlamendina selgelt välja ütlema, et me oleme selle Euroopa kodan-, riigi kodanike kõrval. kas ei ole rohkem sõnavõtte, siis tõesti selgus, et teie raportile on üksmeelne toetus, härra Watson